Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi ritengo. tere päevast kõigile, me oleme natuke hilinenud ja sellepärast ma tahaks nüüd alustada meie istungiga. ma tervitan kõiki, tervitan meie komisjoni liikmeid ja eelkõige tervitan meie kolme kandidaati. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. kui vastuvõtjaid ei ole, siis äh, loeme päevakorra kinnitatuks. nüüd äh, äh räägiks äh, menetlusest. I membri del Parlamento europeo koosolek on lahtine kõigile, avatud kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada nelikümmend. petitsioonide komisjon sai Euroopa Ombudsmani ametikohale kuus äh, avaldust, aga kolm äh, nendest üksnes osutusid kriteeriumitele vastavaks ja täna me siis kuulame neid kolme kandidaati tähestikulises järjekorras ja kõigepealt kuulame Vittorio Bortolit, siis Nikiforost ja Mandorust ja siis Pierre-Yves Monetti. iga kandidaadi jaoks on ette nähtud üks tund, ta saab ennast tutvustada ja vastata saadikute küsimustele pärast esimest veerandtundi, kus iga kandidaat saab võimaluse ennast tutvustada toimub esimene küsimuste voor. ja eh, ma siis eh, annan saadikutele sõna vastavalt Tomti meetodile ja eh, lõpus on siis ka veerand tundi ette nähtud vaba mikrofoni jaoks petitsioonide komisjoni portaalis juba päev, on juba tükk aega olnud äh, teave kandidaatide kohta, nende kandidaatide kohta, kes osutusid kriteeriumitele vastavateks, kui ka teiste jaoks, seal olid äh, kandidaatide eluloogid äh, ja vastused küsimustele. me alustame praegu kuulamist, aga me oleme juba saanud äh, teavet siis eelmenetluse käigus äh, kandidaatide kohta. tänase kuulamise lõpus äh, meie komisjon annab oma arvamuse ja see arvamus esitatakse parlamendi juhatusele ja siis toimub ähm, ombudsmani valimine. kui äh, selle kohta ei, ei ole küsimusi, siis alustame kuulamisega ja ma paluksin esimesel kandidaadil, härra Vittorio Bottolil ennast tutvustada. okei okay., non c'è <laughs> sì sì, sarà per arrivare, non ha rinunciato <laughs> sì ta kindlasti kohe saabub. ta ei ole loobunud kandideerimisest. ta just saabub. Allora, gli diamo qualche minuto per accomodarsi. me anname talle paar minutit aega, et saaks äh, istet võtta ja ma kordan veel kord, et äh, härra Botoli saab võimaluse ennast tutvustada veerand tunni jooksul ja pärast seda esitavad äh, komisjoni liikmetele küsimusi. palun, härra Petoli, teil on sõna. austatud äh, esinejana, austatud äh, petitsioonide komisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle suurepärase võimaluse eest pärast esimese valiku läbimist teie ees esineda. ma täiesti teadlikult teen oma sissejuhatuse lühidalt. minu kogemused on näidanud, et debatt on kõige tõhusam moodus erinevaid teemasid selgitada, teemasid, mille teie olete valinud selleks, et paremini hinnata seda isikut, kes siin teie ees on. see on parim moodus äh, anda teile võimaluse käsitleda neid teemasid, mis teie arvates on äh, tähelepanu väärt. inimõiguste ajalugu on teema, mida ma oma õpi-, üliõpilastele õpetan ja teie Euroopa Parlamendi liikmed ja petitsioonide komisjonide liikmed olete väga tuttavad inimõiguste kaitse mitte juriidilise küljega, mida iseloomustab iseseisev, kergesti ligipäästav kontroll avaliku halduse üle. minu kogemused seoses teemavaldkonnaga on teile tuttavad, teil on minu elulugu olemas ja asjaolu, et ma olen siin täna teie ees, tähendab, et te olete minu eluloo heaks kiitnud. kui teil on mingisuguseid täpsustavaid küsimusi, siis äh, olen ma valmis teile kohe vastama. lisaks sellele olen ma teile kirjalikult äh, vastanud täpsustavatele küsimustele asjakohastel teemadel minu vastused kajastavad minu prioriteete, mis võimaldavad ombudsmani teenust parandada. sealt selgub, kuidas mina tahaksin ombudsmani ametiposti muuta võimalikult nähtavaks. kuid on ka põhimõttelisi küsimusi, mis peavad jääma alles inimõiguste ametlik tunnistamine, mis on kõikide liikmesriikide põhiõigustes, põhiseadustes sees, ei ole piisav selleks, et tagada inimõiguste täielik kaitse. tegelikult, kui me räägime inimõiguste kaitstest, siis äh, ja iseäranis ombudsmani äh, ametikoha kohta ei ole kõikides liikmesriikides ja kõikides piirkondades ühesugune. selgub, et ombudsmani teede puhul on, ombudsmanide töö puhul on erinevates riikides, erinevates piirkondades erinevusi ja diskrimineerimise. Firenzes eelmisel nädalal selgus ombudsmani ameti puhul üks väga ohtlik tendents, väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid mis on Euro-, äh, on äh, ombudsmani ametikoha seadusega kaotanud, teistel on äh, raskem sekkuda ja on ka ombudsmani ametikohti ja ombudsmanide konkurss, kontoreid, kus on inimressursse ja muid vahendeid kärbitud, hoolimata sellest, et ombudsmani ametikoht ja on juba ajalooliselt pikka aega püsinud. me peame sellega seoses küsima, et millise, millest on sellised negatiivsed trendid tekkinud ja teiseks, mida peab Euroopa ombudsman tegema selleks, et seda probleemi lahendada. mis puudutab põhjuseid, siis on selge, millised need põhjused on vähemalt kõigile neile, kes äh, tegelevad inimõigustega ja kes puutuvad iga päev kokku avaliku halduse esindajatega. tuleb öelda, et parlament ja liikmesriikide haldussüsteemi struktuurid on struktuurid, mille on loonud inimesed selleks, et suuta riiki juhtida ja riigi heaolu tagada aga kui need institutsioonid ja kui need struktuurid on loodud, siis äh, need struktuurid võivad muutuda peaaegu suveräänseteks äh, iseenesest sõltuvateks organisatsioonideks, äh, mitte ainult piiratud teemade valdkonnas, vaid lausa universaalselt. ja sellises, sellisel juhul need institutsioonid ei ole enam inimeste teenistuses vaid otse vastupidi, inimesed on nende struktuuride arengu teenistuses. ühesõnaga, juhtivad ühiskonnaklassid ei suuda enam oma põhiülesannetega toime tulla ja selleks põhiülesandeks oleks äh, inimeste põhivajaduste jahu, äh, rahuldamine, olles selle jaoks äh, loodud institutsioon. mis puudutab teist küsimust, ombudsman peab leidma abi sellele tendentsile, on selge, et Euroopa Liidu kodanikke ei saa diskrimineerida, ei tohi diskrimineerida, sest et neil on ühine Euroopa Liidu kodakondsus ja seetõttu peaksid olema ühesugused inimõigustega tegelevad institutsioonid ja organid ja kõik ombudsmanid peavad olema seotud Euroopa ombudsmanide võrgustikuga ja selle keskpunktiks peab olema nähtav Euroopa Liidu ombudsman, kes võidab diskrimineerimise vastu ja tema töö diskrimineerimise vastases võitluses äh, äh, on seda tõhusam, mida suurem on koostöö Euroopa Parlamendiga ja äh, iseäranis petitsioonide komisjoniga. ma olen kindel, et ma olen teadlik sellest, et kümme aastat pärast töötamist oma piirkonnas, oma kodumaal, püüdes pakkuda tõhusat äh, teenust oma kodanikele, et me peame veelgi tugevamalt töötama, sellepärast et väljakutsed äh, ja võimalused inimõiguste kaitse valdkonnas äh, on olulisemad Euroopa integratsiooni täieliku toimimise seisukohast. austatud esimees, esinaine ma olen oma sissejuhatava sõnavõtuga lõpetanud, aga ma leian, et päris mitmed olulised teemad, mis võiks üksikasjalikult, mida võiks üksikasjalikult arutada, tulevad välja kõige paremini teie küsimustest ja muuseas, austatud esinaine, paluksin ma teilt luba kasutada oma emakoolt, emakeelt ja kuna me räägime siin väga üksikasjalikest ja väga tähtsatest teemadest, siis ma ei tahaks, et mind valesti mõistetaks ja seetõttu, et äh, näidata teile üles austust, tahaksin ma äh, ennast väljendada võimalikult äh, korrektselt, aitäh. suur Äh, me täname härra Batulit ja loomulikult võib ta küsimustele vastata oma emakeeles. sellega avaksin nüüd arutelu. meil on ka äh, konkreetne ajakava ning seetõttu on igaühel äh, küsimuse esitamiseks aega kaks minutit, nagu me kokku leppisime. ja esimene küsimus tuleb proua Grünilt. minu küsimused siis, äh, millised on äh, tulevase äh, Euroopa Ombudsmani prioriteedid tulevaseks ametiajaks? kuidas saaks parandada mediaator, ähm, ombudsmani rolli ja kas vaja on selleks muuta ka Euroopa Ombudsmani statuuti? ja mida peaksid tegema institutsioonid selleks, et tagada äh, Euroopa kodanikele osutatava teenuse kvaliteeti, millised on puudujäägid, mis teie meelest sellel institutsioonil on ning kuidas äh, neid projekte konkreetselt ellu viia, millisena te kujutate ette koostööd petitsioonide komisjoniga ja kuidas äh, te näeksite koostööd teiste, millisena te näeksite koostööd teiste institutsioonidega? Grazie, onorevole Gruni, io farei intervenire prima tutti kolleegid. aitäh, proua Grüni. nüüd annaks sõna härra Bussinooriale. austatud professor, austatud äh, kandidaat. minu küsimus oleks järgmine. milline oleks te, teie ettepanek äh, Euroopa ombudsmani ja ne, tema liikmesriikide partnerite vaheliste suhete ja koostöö parandamiseks. Grazie, onorevole Ankis. kõneleja ei ole sisse lülitanud mikrofoni, mistõttu tõlgid ei saa tõlkida. The next one on your left side. It's okay.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 nimelt rahvusvähemuste õigused on muutunud kuidagi marginaalseks. võib-olla sel põhjusel, et me, et me ei taha mingeid konflikte eh, tekitada, me ei taha sekkuda, aga need konfliktid, neid võiks ju dialoogiga rah-, lahendada. ei ole hea öelda lihtsalt, et konflikte ei ole võib-olla ombudsmani amet saaks niisugusi probleeme lahendada rahumeelselt ja minu küsimus on järgmine. ja ma tahaksin sedasama küsimust ka esitada teistele kandidaatidele. kas saab loota, et vähemusõigused, vähemusrahvuste õigused saavad ka ükskord tähelepanu osaliseks? võib-olla inimväärikuse riivamise juhtumid ja, ja, ja teised sarnased juhtumid, mis on toime pandud liikmesriikides, näiteks ka Ungaris, tekitavad inimestes pettumust, sellepärast et inimesed tunnevad, et nende õigusi on rikutud tähelepanu pole nendele rikkumistele pööratud ja solidaarsust pole üles näidatud. seetõttu tahaksin öelda, et liikmesriikide poliitika toimib sageli vastupidiselt meie ühispoliitikale, seega rikutakse meie ühiseid väärtusi ja seetõttu tahaksingi küsida teilt, kas te kavatsete midagi konkreetset ette võtta ühendamaks või ühtlustamaks liikmesriikide ja meie ühiseid poliitikaid nii, et kodanikud ei peaks arvama, et meil on topeltpoliitika. nii, et meil ei tekiks näiteks sõnavabaduse rikkumise küsimust, nii nagu siin hiljuti Itaalias oli. ma ei tea, kas teistes liikmesriikides on selliseid juhtumeid olnud, aga rahvusvähemused on siiski väga suured inimrühmad ja nende küsimus tõesti huvitab mind, kas te kavatsete ühtseid standardeid rakendada nende puhul ja eh, kuidas saab tagada üht, ühise ja liikmesriikide poliitika ühtlustamise. suur tänu! järgmine eelkõneleja paralleeli. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada härra Koduliit. mul on teile üks väga tähtis küsimus esitada. milline oli teie töös oma koduriigis kõige suurem probleem, millega te olete kokku puutunud ja kuidas te selle probleemi lahendasite? kas te arvate, et äh, sarnaseid juhtumeid võiks ette tulla ka Euroopas äh, või äh, tuleb Euroopas teistmoodi läheneda niisugustele küsimustele? tänan. suur tänu, proua Harkin. suur tänu. ma tahaksin ka öelda tere tulemast Rebotolile. vabandage, et ma ei kuulnud kogu teie ettekannet, aga ma kuulsin siiski enamust ja mul on isegi neli küsimust teile kõigepealt läbipaistvusmäärus kahe tuhande esimesest aastast Euroopa Liidu määrus. see puudutab haldustegevust Euroopa Liidus ja liikmesriikides ning Euroopa Liidus õiguse rakendamist. meie ühine eesmärk on Euroopa Liidus ja liikmesriikides niisuguste reeglite vastuvõtmine, millega tagatakse Euroopa Liitu puudutavale informatsioonile kodanike ligipääs kuidas äh, ka, äh, teie tunnete, et neid reegleid on rakendatud ja kuidas te kavatsete parandada kodanike ligipääsu informatsioonile? ja teine küsimus on lühem, tahaksin lihtsalt teada, kuidas teie isiklikult kavatsete äh, parandada Euroopa Liidu institutsioonide teenistusvalmidust? ma kuulsin teie kommentaare sissejuhatuses, kus te kõnelesite institutsioonidest kes tegutsevad pigem iseenda nimel ja enda jaoks, äh, mitte kodanikke teenides ja kuidas teie kavatsete tagada selle, et Euroopa Liidu ombudsmani amet ei oleks just sedasorti amet? ja lõpuks, kuna Euroopa Liidu ombudsmani amet tegeleb kodanike probleemidega, siis minu arvates peaks ta olema eriti kodanikusõbralik, eriti oma vastutes. muide, Euroopa Liidu kodanikud paljudel juhtudel ei teegi vahet Euroopa Liidu institutsioonidel ja mina arvan, et meie, kes me siin institutsioonide keskel kõige selle sees olema, võib-olla ei eh, suudagi mõista, et kodanikud tegelikult ei tea, mis vahe on institutsioonidel. suur tänu! nüüd Auken, palun. Thank you. Thank you and also I will thank you suur tänu ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et te tulite täna siia meie komisjoni, ma keskenduksin siin ühele küsimusele, mis on ombudsmani jaoks minu arust väga oluline. see küsimus puudutab äh, häid haldustavasid äh, mida, mille üle peaks ombudsman Euroopa institutsioonis järelevalvet teostada. Lissaboni lepinguga on meil nüüd olemas õiguslik alus, kus on kaks uut artiklit, mis moodustavad õigusliku aluse heade haldustavade kehtestamiseks kõikides Euroopa institutsioonides. kuidas teie kavatsete selle uu-, nende uute artiklitega äh, töötada selleks, et kui te soovite, siis äh, tagada seda, et Euroopa institutsioonid kõiki neid haldustavade reegleid järgivad. see, Salavra Koss. Salavra Koss, palun. suur tänu. suur tänu raportile sissejuhatuse eest, oma tutvustuse eest ja nüüd tahaksin esida, esitada järgmise küsimuse ilmselt ei ole ma ainus, kes on näinud mitmeid muudatusi, väga kiireid muudatusi, mis on Euroopas aset leidnud, näiteks sisserände tõttu, selle tõttu, et Euroopa Liitu on saabunud inimesi, kelle kultuuriline taust, religioon, üldine elust arusaamine on teistsugune Euroopa Inimõiguste Kohus arutas hiljuti ühte Itaalia juhtumit ning otsustas, et krutsifiksi küsimuses tuleb eh, need kujud Jeesus ristil koolidest ära võtta see haavab neid itaallasi, kes on kristlased, katoliiklased ja samas haavatakse ka teistsuguse usutunnistusega inimesi. milline oleks siin siis inimõiguste tasakaal? millisena näete te ombudsmani rolli Euroopa Liidus tagamaks inimõiguste tasakaal? ja millised on niisuguste väärtuste hindamise piirid? ma andsin teile ainult ühe näite, aga kindlasti on neid veel. tänan. Abbiamo finito con gli interventi programmati. Eh, io darei la parola. Ja nüüd eh, tahaksin anda sõna härra Vittorio Botolile ja pärast tema vastuseid tuleb meil vaba mikrofoni voor. palun, härra Potteri.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 rääkida üldiselt äh, ombudsmani ametist ja Euroopa ombudsmani ametist, siis äh, ähm, kõigepealt räägiks sellest, et äh, milliseid uuendusi ma teeksin, kui mind nimetatakse homme Euroopa ombudsmaniks. ma olen nendele küsimustele vastanud juba kirjalikult sest komisjon juba esitas mulle neid küsimusi, aga loomulikult on oluline veel kord rääkida sellest. kõige olulisem ei ole mitte rõhutada seda, et millis, mis on ombudsmani ametit põhiline ülesanne ähm, toetada kodanikke, äh, kodanike suhetes äh, haldusasutustega, et kui kodanik arvab, et äh, haldusasutused on tema õigusi rikkunud. ma ei sooviks, et siin oleks mingit vääritimõistmist. see on iga ombudsmani põhiülesanne igas riigis ja igas piirkonnas, aga mis puudutab Euroopa ombudsmani, siis ma arvan, et et tema töös on veel üks äh, oluline aspekt, äh, millele võib-olla sii-, seni ei ole piisavalt tähelepanu pööratud. ja see tuleneb äh, Euroopa Ombudsmani statuudi artiklist viis, kus on öeldud, et Euroopa Ombudsman oma saab teha koostööd institutsioonidega, kes kaitsevad inimõigusi. see tähendab, et minu jaoks tuleks, et mina arvan, et seda koostööd tuleks laiendada ja Euroopa ombudsman peaks toimima proaktiivselt, kui tegemist on teiste institutsioonide äh, ka, kes kaitsevad inimõigusi. ma juba sissejuhatuses märkisin, et on piirkondi Euroopa Liidu liikmesriikides, kus ähm, selline ametikoht on ära kaotatud. on ka selliseid ombudsmane, kes on äh, ametikohale nimetatud ja, ja on äh, see ametikoht on olemas iseenesest, aga äh, ombudsmani ei ole nii, ametisse nimetatud ja on ka juhtumeid, väga palju juhtumeid, kus äh, ombudsmani vahendeid on vähendatud. nii et äh, praktiliselt äh, piirdub, piirduvad võimalused sellega, et Euroopa, et, et ombudsmanil on võimalik lihtsalt äh, silt välja panna, et äh, tegemist on ombudsmaniga. kui ombudsman saab teha koostööd kõigi teiste Euroopa ombudsmanidega, äh, ma ei mõtle nüüd siin igapäevast koostööd, aga, aga siiski tihedat koostööd emailide ja telefoni vahendusel äh, siis ähm, oleks Euroopa ombudsmanil teave kõigi selliste juhtumite kohta. ja see olekski minu soov, et, äh, et kui Euroopa ombudsman näeb, äh, et tegemist on kodaniku, kodanike õiguste äh, rikkumisega, ja tegemist ei ole siis mitte üksnes kohtuliku õiguste kaitsmisega, vaid ka mittekohtuliku õiguste kaitsmisega. et äh, siis oleks võimalus sekkuda, praegu see kahjuks nii ei ole. ning seetõttu ma tahaks öelda, et, et Euroopa ombudsman peab jääma kontakti parlamendiga, eriti äh, parlamendi petitsioonide komisjoniga, et Euroopa Ombudsmanil peab olema võimalus äh, selliseid juhtumeid äh, tõstatada. me ei taha siin mingit meediakära tekitada, aga arvestades äh, parlamendi ja petitsioonide komisjoni toetust, siis kui selliseid kriitilisi juhtumeid esineb, siis Euroopa Ombudsmanil peab olema võimalus kogu, üle kogu Euroopa sellistele juhtumitele tähelepanu pöörata. ning mis puudutab äh, vähemuste õigusi, siis äh, üks äh, ombudsmani õigusi ükskõik millisel tasemel seisneb selles, et õigused, õigusi ei kaitstaks mitte üksnes abstraktselt, vaid äh, kaitstaks neid õigusi, mida filosoof Bobbio eh, nimetas teise põlvkonna õigusteks, naiste õigusi, laste õigusi, vanemate inimeste õigusi, puuetega inimeste õigusi ja sisserändajate õigusi. just eh, need on meie ühiskonnas kõige, need inimrühmad, mis vajavad kõige rohkem kaitset. Neil on vaja rohkem kaitset ja öö, äh, ombudsman peab öö, ähm, ähm, olema piisavalt teadlik nendest probleemidest selleks, et öö, äh, nende vastu võidelda. mis puudutab vähemuste õigusi, siis te teate, et äh, mõned riigid on loonud ombudsmani koha, kellel on just, kelle ülesanne sisaldab just nimelt vähemuste kaitset ja iga ombudsman peab kaitsma kõige nõrgemaid ja kõige haavatavamaid. milline oli kõige suurem probleem, mis, mida ma pidin lahendama Veneto piirkonnas äh, viimase kümne aasta jooksul, aga ma olin pädev, mul oli pädev, minu pädevus puudutas kogu Itaaliat, sest et te teate, et Itaalias ei ole riiklikku ombudsmani. ja juba viiskümmend aastat me ootame, et äh, sellele ametikohale keegi nimetaks. on äh, igal ombudsmanil äh, tegelikult üleriigiline pädevus ma pean ütlema, et viimase kümne aasta suurimaks probleemiks oli Veneto regiooni isoleeritus. ja Veneto regioon andis ombudsmanile ähm, piisavalt vahendeid. kahe tuhande esimesel aastal, kui ma oma tööd alustasin, oli meil äh, kaheksasada äh, juhtumit ja kahe tuhande esim-, kaheksandal aastal üle üheteist tuhande juhtumi. ja oma töös äh, panustasin ma väga ka äh, kommunikatsioonile. kodanikud äh, ei teadnud, et äh, et ombudsman üldse olemas oli. ombudsman peab äh, edendama inimõiguste äh, kaitsekultuuri. E, osaliselt toimub see siis äh, akadeemilistes ringkondades kohtumiste ja kontaktide kaudu nende institutsioonidega, mis tegelevad kodanikuõiguste kaitsmega, aga ka kodanikele tuleb teada anda, et ombudsmani ametikoht on olemas, et on olemas selline institutsioon, mis kaitseb tasuta nende kodanike õigusi, kes arvavad, et et haldusasutused on nende õigusi ähm, rikkunud. ma rääkisin isoleeritusest ja see tulenes sellest, et Veneto regioonis ei olnud, ei ole petitsioonide komisjoni ja ombudsman peab oma tööd tegema üksi. loomulikult äh, on tagatud teatav nähtavus ja on ka teatavad eelised, aga olulisem ükskõik millise ombudsmani jaoks oleks, äh, oleks see, kui öö, äh, oleks ka tagatud koostööpartnerid, nagu siin par-, Euroopa Liidus on meil parlamendi petitsioonide komisjon. mis minu tegevus, tegevust puudutab, siis äh, põhimõtteliselt oli mul vaja luua nii-öelda omaenda petitsioonide komisjon äh, regionaalsete nõukogude kaudu, mis tundsid huvi õiguste kaitse äh, vastu, kes aitasid mul ennast mitte nii üksikuna tunda ning aitasid ka minu algatusi äh, läbi viia. siis esitati mulle küsimus, et äh, kuidas on võimalus, äh, kuidas on lood teabele juurdepääsuga ja milliseid meetmeid saaks võtta, et seda olukorda parandada Ehm, juurdepääs dokumendile on, dokumentidel on väga oluline mm, igas äh, piirkonnas, kui tegemist on õiguste kaitsega, see on tegelikult kõige olulisem. Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid on äh, juurdepääsu dokumentidele pidanud äh, prioriteetseks selleks, et kodanikel oleks võimalus oma õigusi kaitsta ja seetõttu olen ma esmajoones äh, väga rahul selle seadusega, mis Euroopa Liidus praegu on. Te teate, et Euroopa ombudsmanile tuleb anda, tagada juurdepääs kõigile dokumentidele. loomulikult ta peab äh, neid dokumente ka õigesti kasutama, ta ei tohi neid väärtarvitada, peab tagama konfidentsiaalsuse, aga põhimõtteliselt tuleb Euroopa Ombudsmanile tagada juurdepääs kõigile dokumentidele ja seal ei ole mingeid piiranguid ja Euroopa Ombudsmani kaudu saab iga kodanik saada juurdepääsu dokumentidele ka siis, kui kodanik ise ei saa dokumentidele juurdepääsu. Äh, ombudsman saab ise äh, juurdepääsu dokumentidele, ei saa neid dokumente edastada kodanikule, aga saab ise siis äh, tagada kodaniku huvide kaitse. loomulikult on vaja ka piisavat tähelepanu, et äh, teatavaid ähm, juhtumeid, kus on olnud probleeme, ei tohiks pisendada vastaks nüüd küsimustele, mis ähm, puudutas äh, institutsioone, mis muutuvad suveräänseteks. ma arvan, et ähm, see on äh, Euroopa ombudsmani jaoks kõige olu-, väga, üks olulisematest küsimustest. kõigis äh, Euroopa Liidu riikide konstitutsioonides on äh, isi, inimesed pandud keskmesse. isik ja tema õigused on äh, suveräänsuskandjad. ja haldusaparaat ja poliitika on äh, äh, mõeldud kodaniku teenimiseks. aga kui see institutsioon, mille ülesandeks on tegelikult kodanikku teenida, unustab, et äh, tegelikult on see tema peamine ülesanne ning äh, peab ennast suveräänseks ning äh, näeb kodaniku instrumendina, siis on loomulikult võimalikud igasugused arengud. ka see, et need õigused, mis ametlikult on kõigi meie riikide põhiseadustes kirjas, et ähm, need õigused ei ole enam kaitstud, sest äh, poliitikud äh, ja avaliku halduse töötajad on unustanud oma peamise ülesande ja kodanikud on olulised üksnes siis, kui nad peavad äh, poliitikuid valima või kui vaja on kedagi ametisse nimetada. ja need näited, mida ma tõin ilmastu-, mm, näitavad, et Euroopa Liidus endiselt on selliseid probleeme, sest kui mõnes Itaalia piirkonnas pärast on kakskümmend aasta olemas äh, olnud äh, ombudsmani ametikoht ja siis äh, see ametikoht kaotati, siis äh, selle piirkonna kodanikud äh, on võrreldes äh, teiste piirkondadega, kus on endiselt oma, olemas ombudsmani ametikoht diskrimineeritud ja siis ma küsiksin küll, et kas need poliitikud, kes võtsid vastu selle seaduse, ei unustanud tol hetkel, et rahvas, kes, et nad jätsid rahva, kes neid oli ametisse valinud, ilma ühe oma põhiõiguse kaitsest, et neid äh, ei ol-, neil ei olnud võimalik enam oma õigusi kaitsta ja see on väga oluline ning see õiguste kaitse võib toimida kahetiselt kõigis äh, moodsates riikides. ühelt poolt võib õiguste kaitse toimida ähm, seadusandluse kaudu või teiselt poolt äh, võib see õiguste kaitse toimuda kohtuväliselt äh, ombudsmani kaudu. praegu on meil tegemist äh, majanduskriisiga ja äh, ma olen seda oma regioonis küsinud, aga ma võiksin seda küsida ka Euroopa Liidu kohta tervikuna, et äh, kui paljud kodanikud on võimelised minema kohtusse ja seal oma õigusi kaitsta, see on ju äärmiselt kallis, sest vaja on ka advokaate ja keeruka menetluse tõttu äh, on see protsess väga aeglane. aga ombudsmani tegevus on kodaniku jaoks tasuta ja ombudsman tegutseb ka kiiresti, sest äh, ombudsman ei pea järgima äh, mingeid konkreetseid menetluseeskirju ning seetõttu on ombudsman väga oluline just äh, vahendustegevuse jaoks. tegemist on sõbralike suhetega selleks, et probleeme lahendada või siis, kui probleeme ei õnnestu lahendada, hoolimata sellest, et kodanikul on õigus, on äh, ombudsman kohustatud mitte enam sõbralikku kokkulepet sõlmima, vaid äh, esinema ka tugevamate argumentidega, mis vahel siiski osutuvad maja, vajalikuks ja ma olen juba maininud aga seda, aga oluline on seda veel üle korrata. oluline on ka kommunikatsioon. Euroopa ombudsman peab töötama selle nimel, et kõik Euroopa Liidu kodanikud, mitte üksnes institutsioonid või poliitikud, vaid just nimelt kodanikud teaksid, et Euroopa Ombudsmani ametikoht on olemas et äh, ombudsman on olemas, ombudsman saab inimest aidata ja et äh, ka Euroopa Liidu liikmesriikides ja erinevates piirkondades on ombudsmani ametikohad olemas. see, need ametikohad on öö, äh, olemas, aga ei ole ilmtingimata eriti teada ega tuntud. väikestes riikides öö, inimesed teavad, et neil on olemas öö, oma riiklik ombudsman, aga Euroopa ombudsman on inimestest väga kaugel ning seetõttu tuleks tõesti teha jõupingutusi selleks, et äh, inimesed teaksid ka sellest, et olemas on Euroopa ombudsman. ma loodan, et äh, mulle ei heideta ette nüüd siin korruptsiooni ka tegelemist, aga ma tahtsin petitsioonide komisjoni esinaisele midagi kinkida, see on minu büroo viimane töö, viimane publikatsioon, see on koomiks, see on kolmkümmend lehekülge, viieteist minuti jooksul võib näiteks kooliõpilane teada saada, et äh, mis on inimese põhiõigused, et õigus eluasemele, tööle, äh, arstiabile, e, haridusele. kõik see on äh, siin lühidalt kokku võetud. me alustame siin äh, algusest äh, Rooma linnast, äh, Res Publicast ja ja Rooma linna ajaloost, rahvatribuunidest ja sellised lihtsad asjad on seal selles raamatukeses kirjas ja selle raamatu abil me saame sa-, saavutada selle, et äh, terve põlvkond teab, et mm, saab teada, et selline ametikoht on olemas. võib-olla ma äh, rääkisin nüüd liiga kaua, ma palun vabandust, äh, aga kui niimoodi vabalt rääkida saab, siis tõesti ma suhtun oma töösse väga kirglikult ja võib-olla ma ei rääkinud nii täpselt, kui ma olin plaaninud, ma tänan kõiki kuulajaid tähelepanu eest suur tänu ähm,. No, nüüd on meil äh, vaba mikrofoni voor. härra Turmes, ei, vabandust, proua Gomes. proua Künts, jah, suur tänu te olete nii üliõpilasi kui ka üldse kodanikke informeerinud oma tööst väga muljetavaldavalt Veneto piirkonnas, aga nüüd Euroopa Liidu ombudsmani keskkond on teistsugune. milliseid meetodeid te rakendaksite selles keskkonnas, et tõsta inimeste teadlikkust teie ameti ja kõikide võimaluste kohta? suur tänu. kella ma tahaksin esitada küsimuse selle kohta, millest te juba rääkisite, nimelt kodanike ja ombudsmani suhted, et aga ma tahaksin teada, milline, millisena näete teie äh, Euroopa ombudsmani suhteid teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, näiteks Europoli ja teiste institutsioonidega, kes samuti tegelevad kodanikega. tänan härra Jaar, aitäh äh,. väga tore, et täna siin olete, ma pean kohe vabandama, et ma ei saanud kuulda teie sissejuhatavast sõnavõtust, aga so-, kui seda nii näha, siis äh, nii petitsioonide komisjon kui ombudsman äh, esindavad äh, Ühendatud Euroopat, äh, tegemist on nagu, nagu seismograafiga, et kui Euroopa kodanikel läheb hästi, siis me saame vähe kaebusi, aga kui läheb halvasti, siis äh, saame palju kaebusi. Te ütlesite ka, et kodanikud peavad Euroopat aktsepteerima ja mõistma ning mind huvitaks see, et kuidas te kujutate ette koostööd ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel äh, Äh, kuidas vältida töö dubleerimist, kuidas kujundada tööd tõhusamalt ning teine küsimus. kõige toredamad on alati need petitsioonid, kus me saame kodanikku aidata. see on, e, me ei saa võib-olla alati e, väga palju tänu selle eest, aga meil on lihtsalt endal hea tunne, aga meil on tihti ka selliseid petitsioone, kus me tunneme, et me aitaks meeleldi aga me näeme, et direktiivides või määrustes on lünki, et me ei saa seetõttu aidata. kas te kavatsete ka parlamenti või meid, äh, meile öelda, et äh, siin on äh, seaduslünki, mis ei võimalda Euroopat kujundada veelgi kodanikusõbralikumaks, kui ta praegu on? Forse per una precisazione solo perché ha già intervenuto l'onorevole Savavar härra Salafrakos, ma annan teile veel korraks sõna, ehkki te küll korra juba sõna soovisite. minu küsimus tegelikult ei saanud vastust. muidugi ma esitasin küsimuse. see puudutas inimõiguste piire. isiklikult arvan ka, et ühe institutsiooni tõhus toimimine on väga oluline eh, mitte ainult mingisugune romantiline kontseptsioon institutsioonist kui sellisest. seetõttu küsisin härra Potolilt ombudsmani rolli kohta, tagamaks tasakaalu inimõiguste vahel, kui tekib konflikt meie põhiväärtuste ja kohustuste vahel. niisuguseid asju juhtub iga päev tänapäeval. seetõttu olen veendunud, et ombudsmani institutsioonile tuleb sisu anda. kui räägitakse inimõigustest, siis on vaja kiiresti lahendust leida, niisuguse lahenduse, mis on realistlik, mis on tõhus. seetõttu tahaksin kuulda, mis te arvate niisugustest võimalikest konfliktidest, huvikonfliktidest Euroopa Liidus selles valdkonnas? tänan härra Postinaru, palun. ma tahaksin ka äh, vääritimõistmist vältida meie petitsioonide komisjonis ega ka ombudsman ei ole ju jõuluvanad. meil on kindlad pädevused, jäägem äh, nendesse raamidesse, vastasel korral võib siin pikalt-laialt veel rääkida äh, vähemusõigustest ja inimõigustest. minu meelest sellist pädevust ombudsmani ametil ei ole, seetõttu palun arvestage seda ja äh, seetõttu räägime me ainult Euroopa ombudsmani kohustustest või pädevusest. tänan. tõesti, härra Postinaru kõik, mis te ütlesite, on õige. mõned poliitilised tõlgendused tõesti ei jää ombudsmani pädevusse ning nüüd komisjoni esinaisena tahaksin ainult ühe soovi veel esitada härra Potolile. nimelt, kui te sõna võtate palun rääkige täpsemalt, kuidas te kavatsete koostööd teha petitsioonide komisjoniga, sest me tahame ju tagada, et nii petitsioonide komisjon ja ka ombudsmani amet töötaksid tulemuslikumalt, sest mõlemad me kaitseme kodanike põhiõigusi, mis on Euroopa Liidu aluslepingutes kirjas. tänan suur tänu. kommunikatsiooni ja nii-öelda teavitamise ja reklaami kohta ma juba vastasin, aga tõesti, see on oluline küsimus. on olemas mitmeid institutsioone, aga nende töö saab olla tõsiseltvõetav ainult siis, kui inimesed teavad, et nad on olemas. tõhususe saavutamiseks on mitmeid võimalusi. üks võimalus on näiteks anda endast teada televisiooni kaudu, koomiksite kaudu. Itaalias on mitmeid telesaateid, kuhu inimesed saavad otse helistada. ombudsman saab kohe neile vastata otse-eetris, anda neile näiteid, inimesed saavad otse küsimusi esitada. iga kord päev pärast sellist saadet on meil pöördumiste arv tohutult suurenenud ja inimesed ka helistavad meile. me võime koostada voldikuid, eh, mida me võime koolides levitada, kohtuda õpilastega, aga me võime ka kohtuda juristidega, kes samas valdkonnas tegutsevad väga mitmeid võimalusi on enda teadvustamiseks. Ehm, kõige tähtsam on võtta endale see kohustus, sest äh, ombudsman ei saa lihtsalt tööd teha. ta peab ka tutvustama seda, mida ta teeb, ta peab sõnumi rahvale saatma ja tagama selle, et inimesed teavad, et ombudsman on olemas ja et nad teavad, millega ombudsman tegeleb küsimuse kohta ombudsmani ja teiste ametite suhetest tahaksin öelda, et loomulikult peab ombudsmani amet haldusametitega koostööd tegema ja selleks, et koostöö oleks tõhusam, äh, oleks ka hea valitsuste valmidus koostööks. ombudsmani institutsiooni ei pea vaatlema kui mingit inkvisiitorit, kes otsib vigu. ombudsmani amet on selleks, et koostööd teha. kui on rikutud kodanike õigusi, kui valitsus on rikkunud neid, siis valitsus muidugi võib ka oma suhtumist ombudsmani muuta, seadus aga ütleb, et institutsioon peab valitsusega koostööd tegema selleks, et tagada kodanike õiguste kaitse. suhete kohta petitsioonide komisjoniga tahan üle korrata, et oma regioonist tundsin end teatud määral isoleerituna, sest meil ei olnud petitsioonide komisjoni. milline tunnustus võiks olla veel parem kui see, et ombudsman saab koostööd teha petitsioonide komisjoniga. minu meelest on suurepärane see, et Euroopa Parlamendis on petitsioonide komisjon, see on elulise tähtsusega vahend, vahendiks ka ombudsmani käsutuses seetõttu me peame ühendama oma oskusteadmised, mis saab ainult kasuks tulla nii ombudsmanile kui ka teistele. ombudsmanile on vaja süsteemi, ka tema autoriteet suureneb, kui teda toetab petitsioonide komitee. kõik institutsioonid kõikidega tuleb koostööd teha, aga iseäranis petitsioonide komisjoniga Euroopa Parlamendis. ma täheldasin viimases kommentaaris ka teatud kriitikat. kõneleja ütles, et ombudsman ei peaks inimõiguste ja poliitiliste küsimustega tegelema. pigem peaks ta piirduma rangelt oma mandaadiga ka ombudsman, kes on oma nime väärt. ei äh, peaks inimõigustest üle vaatama. vastavalt oma pädevusele peaks ta ka neid arvestama, neid õigusi arvestama, iseäranis, kui neid on rikutud kui üks kodanik tuleb minu juurde ja selgitab oma juhtumit ja ütleb, et ähm, administratsioon on tema õigusi rikkunud ja kui ma uurin seda juhtumit ja püüan seda lahendada, siis kuidas ei saa ma, kuidas ma siis ei, ei tunne huvi inimõiguste vastu? see puudutab kõiki ja kogu haldusaparaati kogu maailmas, igal pool. kodanikuõiguste kaitsjaid ja ombudsmani võib võtta ka nagu puu oksana, e, osana puust, mille juured on sügaval inimõigustes. ja ombudsman saab lohutust anda, e, nõu anda kodanikele ning ei tohi jääda ükskõikseks, kui midagi juhtub selle puuga või nende juurtega, mille osa ta on kui mingi haigus ähvardab puud juuri, siis võib see ähvardada ka ombudsmani ametit. kõik me oleme huvitatud sellest, mis toimub igal pool mujal Euroopas, seetõttu on tähtis koostöö, ombudsmani ameti koostöö petitsioonide komisjoniga. ombudsman saab kriitilistest juhtumitest teada just läbi Euroopa Parlamendi, mitte et Euroopa, et Euroopa ombudsman oleks poliitiline institutsioon, pigem aitab koostöö mm, meil leida niisuguseid juhtumeid, kus olukord on kriitiliseks muutunud, kirjalikes vastustes ütlesin, et petitsioonide komisjoni arvamus peaks alati olema siduv, kui tegemist on ombudsmani tööga. petitsioon, petitsioonide komisjon ei äh, peaks äh, ombudsmanile viitama kui ta ei ole kindel, et, et juhtum puudutab ombudsmani. ja muide, tahaksin oma regioonist rääkida. meil on võetud vastu seadusakt, mille üle on vaja järele mõelda, aga mis tahes ombudsman, kas või Euroopa ombudsman, peaksid siinkohal sekkuma, kui on vaja kodanike õigusi kaitsta. Eh, suur tänu, doktor Botõli, me peame nüüd selle osaga ohjad kokku tõmbama, sellepärast et eh, härra Botõli peab lahkuma ja nüüd paluksin ma siia ette tulla härra Diamandorosele, et meie kuulamise teise osaga edasi minna